Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. tere päevast, kallid kolleegid. alustame oma allkomisjoni koosolekuga. tahaksin nüüd kõigepealt öelda, et taani, soome, läti ja malta keele tõlget täna ei ole. ja meie kohtumine on jälgitav ka otse internetis, välja arvatud mm, see osa, mis puudutab tuumarelva tõkestamise küsimusi ja proua Gianellaga kohtumist. kõigepealt toimub meil arvamuste vahetus Olav Skogiga, kes on äh, Rootsi kui eesistujamaa esindaja. proua Gianella on härra Solana isiklik esindaja tuumarelva tõkestamise küsimustes ja järgmine päevakorrapunkt peale seda tuleb arvamuste vahetus Galileo kohta. kasutan nüüd võimalust, et eh, novembris, eh, teile öelda, et ma lähen ise ka eh, kaitsekomisjoni esimeeste kohtumisele Rootsi kaheksandal, üheksandal novembril. iga eesistuja korraldab selliseid kohtumisi ja eh, muidugi annan ma teile ka ülevaate peale seda ja nüüd tere tulemast, härra suursaadik. meie eh, jaoks on muidugi väga kasulik tutvuda eesistujamaa programmiga ja eh, ÜVJP ja eh, ühise kaitsepoliitika alaste viimaste arengutega eh, kuulda, kuidas on arenenud Euroopa Liidu erinevad missioonid ja kuulda teilt ka seda, millised prioriteedid on Rootsil kui eesistujamaal. juulis kohtusime juba teie välisministri Carl Bildiga, aga rohkem ma ei taha aega raisata ja annangi sõna teile, palun Uh, uh suur tänu sissejuhatuse eest ja selle võimaluse eest allkomisjoni ees esindaja. kõigepealt ka õnnitlused teile sel puhul, et teid jällegi äh, valiti Euroopa Parlamenti ja minu arvates on teie allkomisjon üldse kõige huvitavam komisjon parlamendis. meie eesmärk on eesistumise ajal püüda pidada nii ladusat dialoogi kui võimalik teie kui parlamendiga ÜVJP ühise kaitse ja julgeolekupoliitika küsimustes tahaksin tagada ka regulaarse infovoodi ja kõnelen teile siis äh, Rootsi prioriteetidest. praegu on meie tegevuse algus alles, aga, aga lõpp äh, on juba ka varsti saabumas, seega siis äh, on võimalus rääkida, kas on võimalik üldse midagi edasi viia Euroopa Liidu prioriteetides ja nendest prioriteetidest, mille me oleme endale ja teistele liikmesriikidele võtnud. tahaksin nüüd teile ka paar sõna öelda EJKP sõjalise külje kohta, siis räägiksin tsiviilaspektidest ja siis läbivatest küsimustest ning kiirelt tahaksin rääkida ka mõnedest väljakutsetest, mis puudutavad meie missioone. aga enne tahaksin öelda, et tegemist on äh, üsna tähelepanuväärse aastaga, sellepärast et kümme aastat on möödunud EJKP vastuvõtmisest mõned arvavad, et tegemist on tohutu edulooga ja tuleks seda ka tähistada, teised arvavad, et väga palju on veel ära teha ja on ka neid, kes eh, seavad üldse eh, kogu julgeoleku- ja kaitsepoliitika Euroopa Liidus küsimärgi alla. mina isiklikult olen nende seas, kes arvavad, et eh, edasiminek on olnud märkimisväärne julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes alates sellest päevast, kui kui ta ellu kutsuti ja minu arvates realistlikult suhtudes äh, peaks äh, endale aru andma, et äh, olenemata sellest, mis meie siin omavahel räägime, on maailmas siiski Euroopa Liidu missioonide järele nõudlus kasvanud ning meil on ka oma globaalsed kohustused, seega praegusel praeguses faasis oleme otsustanud, et eh, suuri pidustusi kümnenda aastapäeva puhul ei tule, aga eh, keskendugem pigem nii-öelda inventuurile, vaadakem läbi, millised on veel kitsaskohad, kus on vaja eh, veel midagi parandada, kuidas saaksime me oma julgeoleku- ja kaitsepoliitika instrumente tõhustada ja nagu ma ütlesin, et maailm ootab, et Euroopa Liit oma missioonidega mm, appi tuleks ja osaliselt on ka nõudlus Euroopa Liidu siseselt selle järele, et need instrumendid oleksid tõhusad, et neid kasutataks, sellepärast et me oleme ka äh, finantsvahendeid kasutanud äh, nende missioonide jaoks ja loomulikult peab nende, nende tulem olema nii tõhus kui võimalik ja sellest tulenebki meie prioriteetide järjestus. sõjalises aspektis oleme me po-, neli teemat välja valinud. kõigepealt Euroopa Liidu lahingrühmad, see on kontseptsioon, mis minu arvates on päris hea, aga neid ei ole siiani kasutatud ja meie arvame, et äh, võib-olla on vaja poliitilist diskussiooni, miks on juhtunud nii, et lahingrühmasid ei ole kasutatud. võib-olla ei ole olnud nõudlust, aga igal juhul Euroopa Liidu jaoks, kaitseministrite jaoks on oluline seda küsimust arutada, arutada, kas seda instrumenti on vaja paindlikumaks, kasutamiskõlblikumaks muuta e-, eelmisel nädalal ka rääkisin sellest teisest ühes teises komisjonis ja ma juba ütlesin, et ähm, seda küsimust tuleb käsitleda. esimene võimalus selleks tuleb kaitseministrite kohtumisel praegu äh, septembri lõpus, kus loodetavasti saame käivitada diskussiooni, mis jõuab ka konsensuseni, et neid äh, lahingurühmi on vaja, aga neid on vaja selleks, et neid kasutada muidugi ka selle küsimuse ümber on äh, mitmeid äh, aspekte, mida arutada ja mul on hea meel, kui te küsimusi esitate ja ma saan nendele vastata. teine valdkond, äh, mis võiks eritähelepanu alla kuuluda, on merenduse järelevalve, see on tegelikult jällegi läbiv teema, liikmesriigid on mitmeid jõupingutusi teinud, nimelt keskkonnareostuse avastamiseks, organiseeritud kuritegevuse ja migratsiooni vastu võitlemiseks. EUFOR ja Atalanta missioonid on ellu kutsutud, ka need äh, võiksid olla äh, tõhusamad merejärelevalve valdkonnas ja samuti koostoimevõime sõjaliste vajaduste ja tsiviilvajaduste rahuldamiseks on väga oluline meie soov oleks koordineerimist tõhustada merejärelevalve erinevate aspektide vahel siis meie eesistumise ajal. kolmas küsimus, mille ma tahtsin välja tuua, puudutab kaitsetööstust. väga palju arutelusid käib praegu ja üks valdkond, mis meid eriti huvitab, iseäranis praeguse majanduskitsikuse ajal, see on harmoneerimine ja läbipaistvus sõjatööstuses, sõjatööstusturgudel. mõnikord räägitakse võrdsetest võimalustest kõigile. muidugi tähendab see seda, aga eh, see on niisugune valdkond, mis jääb siseturu eh, asjadest väljaspoole, seetõttu on väga tähtis tagada äh, läbipaistvus hangetes ja jällegi praegu, arvestades majanduslangust, huvitab see meid, kuidas sellist valdkonda oleks võimalik parandada. komisjon teeb väga huvitavaid äh, töid sellel alal praegu. ja lõpuks äh, ma arvan, et see teema ka sobitub hästi meie soovi tõhustada kaitsepoliitikat ja julgeolekupoliitikat, see puudutab meie soovi edasi arendada Euroopa Liidu suhteid teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kaasa arvatud NATO-ga. see on väga keeruline teema ja me teame, et on olemas poliitilised põhjused selleks, miks me täiel määral koostööd ei tee. kahjuks äh, see läheb kaugemale kui äh, kui meie resolutsioonid ilmselt Rootsi eesistumise ajal nelja kuu jooksul me mingisuguse resolutsiooni ei jõua, aga olenemata poliitilistest ummikseisudest oleme me alati soovinud Euroopa Liidus tihedat koostööd NATO-ga teha mitmel rindel Kosovos, Afganistanis, Somaalis, Somaalias teeme me koostööd ja me tahaksime nendele küsimustele praktilisest seisukohast läheneda. tahaksime ladusat koordineerimist, see on tähtis julgeoleku jaoks, aga ka meie, meie ressursside kasutuse koordineerimise seisukohast. Need on neli kõige olulisemat sõjalist teemat, mis meie tähelepanu alla tulevad ja tsiviilküsimustes tahaksin öelda, et meile teeb eh, head meelt, et, et Euroopa Liidu tsiviilvõimekus on edasi arenenud, see on eh, alati Rootsi huvipunktiks olnud ja Euroopa Liidul minu arvates on siin maailma jaoks lisaväärtus, me oleme ju eh, väga arenenud riikide grupp, arenenud inimõiguste ja õigusriigi mõttes ja me tahaksime neid väärtusi ka eksportida oma tsiviilmissioonide kaudu kogu maailmas. mida me siis teinud oleme? jätkame eelmiste eesistujate tööd, sekretäriaadi ja, ja komisjoni tööd ning oleme arutanud, kus on need punktid, mida võib veel parandada. kõigepealt me tahaksime, et meil oleks piisavalt ressursse, ressursid peaksid õigesse kohta õigel ajal jõudma ja meil on vaja ka leida õiget personali nii kiiresti kui võimalik ja saata see õigesse kohta õigel ajal sõjalisest küljest vaadeldes tundub, et, et sõjalist personali on alati rohkem kui, kui vaja, sellepärast et sõjaväelasi nii palju ei lähe vaja muidugi, kui poliitilist tahet piisavalt on, siis võib neid ka kasutada, rakendada ja saata missioonidele, aga tsiviilmissioonidega on nii, et et liikmesriigid äh, alati ei tunne, et nad saaksid personali väljapoole saata, sellepärast et see tekitab jällegi mm, tühjad ametikohad koduriigis. seetõttu äh, tuleb välja selgitada, äh, kuidas võiks neid kõiki valdkondi parandada. ja veel üks asi, mida me kavatseme teha, äh, see puudutab kõiki liikmesriike. Äh, peab ütlema, et äh, Põhjamaad on edasi arenenud strateegiliselt, Põhjamaad on proportsionaalselt kõige rohkem just strateegilistes küsimustes Euroopa Liidu kaitsepoliitikale kaasa aidanud äh, igal riigil on omad võimekused ja me tahaksime nüüd nii korraldada, et kõik liikmesriigid tulevad kokku, inimesed, kes vastutavad niisuguste teemade eest, kõneleksid üksteisega, räägiksid, millised on nende parimad kogemused, mis on eh, liikmesriigi strateegias kõige tõhusamini toiminud ja kasutada siis neid kogemusi süstemaatiliselt ära. tsiviilküsimustes peab veel mainima tsiviilvastuse rühmi või tsiviilreageerimisrühmi, need ei, need on nagu tsiviilekvivalent lahingurühmadele, mis aidatab kiiresti personali saata faktituvastusmissioonidele, tegeleda just tsiviilküsimustega, meie arvates on see instrument täiesti olemas, seda pole aga väga sageli kasutatud või õigemini seda on väga harva kasutatud. võib-olla tuleks seda instrumenti veel kord läbi vaadata, täiustada, nii et seda oleks võimalik kiiresti ra rakendada, kui vaja. üks viis, kuidas tsiviilpersonali rohkem kaasata oma missioonidesse on ka kolmanda ja teise samba ametnike või ministrite sagedasemad kohtumised. justiits- ja siseministrid on ka EJKP aspekte arutanud. eeloleval kohtumisel sügisel arutavad nad jällegi kaitsejulgeolekupoliitika küsimusi. ministrid, kes vastutavad sise- ja justiitsküsimuste eest, peaksid kuidagi vastama meie argumentidele, eh, mis näiteks näitavad, et politsei saatmine Bosniasse eh, kuritegevusega võitlemiseks toob ka liikmesriikidele kasu kuritegevusega võitlusesse. see tähendab ju kõik võitlust rahvusvahelise kuritegevusega, aga see on ka eh, üks võimalus nii-öelda ministritele, just siseministritele selgitada, mida meie ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika tähis, tähendab nagu me juba ütlesime, tahaksime kuritegevusega võidelda tõhusamini ning leida paremini õiget personali. muidugi meid huvitab ka Euroopa Liidu politsei kontseptsioon, mis pärineb aastast kaks tuhat kaks. see tuleb uuesti läbi vaadata eh, selleks, et eh, seda ajakohastada, et see oleks ka eh, kaasaegsetes uutes tingimustes kohaldatav, et vastaks õigusriigi tingimustel võitluses organiseeritud kuritegevusega. see on niisugune valdkond, kus meie püüame eelolevatel kuudel edasi minna. ja varustuse küsimus on jällegi selline küsimus, mis vajab lahendamist, see eh, meie me oleme silmitsi seisnud probleemiga, et meil ei ole alati piisavalt vajalikku äh, varustust olnud saata sinna, kuhu vaja kiiresti, seetõttu peame läbi vaatama, kas meil on näiteks ladusid olemas, et me saaksime missioonidele äh, kiiresti saata personali vastava varustusega. ja sellega seotud küsimus on loomulikult hanke küsimus. Euroopa Liidul on väga keerukad hankereeglid meie tahaksime teha nii, et, äh, et kõige parem pakkuja saab lepingu, kõik peab toimuma läbipaistvalt, aga kahjuks kui me tahame ESTP või EJKP missioone kiiresti äh, lähetada, siis ja, ja kui meil on vaja kiiresti äh, turvaveste või kuuliveste ja muud sellist varustust, tekib küsimus, et, et, et on vaja hankeid korraldada ja meil ei ole jällegi äh, võimalik kõike kiiresti teostada. Afganistani loomulikult me ei saa inimesi saata ilma kuulivestideta, seega me tahaksime teha nii, et äh, meil oleks äh, kindel tarnijate ring, kes kiirelt suudavad meid varustada vajaliku varustusega ja et äh, niisugused protsessid oleks nii-öelda ette planeeritavad see oli lühidalt tsiviilvaldkonna kirjeldus ja nagu ma ütlesin, on ka selliseid teemasid, mis on läbivad ja puudutavad nii sõjalisi kui ka tsiviilaspekte julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. üks küsimus näiteks on tsiviilsõjalise koostöö edasiarendamine. see on niisugune teema, millega me kavatseme tegeleda eelkõige võimekuste suurendamise teemal meil on oma eesmärgid aastaks kaks tuhat kümme, protsess käib, ma ei tea, kas me soovime, et äh, kõik need eesmärgid äh, sulanduksid, aga sünergia peab tekkima, meil on tsiviilmissioon Bosnias, meil on sõjaline missioon Bosnias ja jällegi tundub meile, et, et raha kokkuhoiu mõttes ja ja ressursside kokkuhoia, hoiu mõttes äh, võiks näiteks ühendada logistilise toe, pidades muidugi silmas ka erinevaid vajadusi, erinevaid organisatsiooni kultuure, aga see on teema, mis väärib käsitlemist. samuti tahaksin öelda, et EJKP üks eeliseid võrreldes teiste organisatsioonidega on see, et meil on väga suur valik erinevaid instrumente kasutada, nii sõjalisi kui ka tsiviilvahendeid ja see kombinatsioon, see võiks olla võib-olla, võib-olla paremini kalibreeritud, et me neid kõiki vahendeid paremini kasutada saaksime. ja me tunneme samuti, et Euroopa Liidu tuge on siiani väga vähe antud vahendamistegevusele. rääkides nüüd nende, nende instrumentide võimalustest ÜVJP-s ja JKP-s peab tunnistama, et meil on kõrge eh, Euroopa Liidu esindaja Javier Solana olemas ja eh, ta ka eh, vahendas oranži revolutsiooni puhul Ukrainas samuti ja püüdsime me vahendada lepinguid endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia jaoks, aga Euroopa Liidu ees seisavad siiski igapäevatöös üsna rasked konfliktid ja me peaksime läbi vaatama, kas äh, me oleme võimelised pakkuma piisavalt abi, koolitust, organisatsioonilist tuge. seetõttu seetõttu olime me oma partneritega koos juulis, kohtusime Javier Solanaga, Albildiga ja arutasime, mida saaks Euroopa Liit teha, et oma vahendustegevust tõhustada. ja loodan, et te ei üllatu, kui Rootsi mainib oma prioriteetide seas ka soolise võrdõiguslikkuse aspekti. see on loomulikult töö, mida tuleb edasi teha me kindlasti tegeleme edasi ka koolitusega, et olla kindlad selles, et need inimesed, kes missioonidele lähevad, on selleks ka piisavalt koolitust saanud ja et nad oskavad, oskaks keeruliste küsimustega adekvaatselt hakkama saada. nüüd inimõigused. see on teine oluline valdkond. nagu ma ütlesin, et üks EJKP eeliseid, on see, et meil on, on see, et me oleme üsnagi usutav organisatsioon, Euroopa Liit on üsnagi usutav ähm, mulje jätnud inimõiguste kaitsel. me oleme alati näidanud üles respekti inimõiguste vastu ja üritame alati inimõiguseid ja oma väärtusi ka eksportida meie missioonid ei saa olla eraldi, erandid, nad peavad olema ka eeskujuks inimõiguste küsimustes, me teeme kõrge esindajaga väga tihedat koostööd, proua Kionkaga eriti eh, just selliste missioonide kokkupaneku osas. loomulikult eh, on eh, küsimus ka kaitsesektori reformis, meile esitatakse selles osas üha rohkem nõudmisi see, oleme tegevad Kongos, Guinea-Bissaus ja mujal, me peame oma ähm, organisatsioonile kara-, garanteerima piisava hulga ekspertide äh, kaasamist. nüüd, mis puudutab äh, EJKP arengukontseptsiooni, siis äh, ma arvan, et me ei saa olla enesega rahul, vaid väga palju on vaja veel ära teha. ning üks võimalus äh, Äh, seda teha, oleks äh, vaadata üle toimunud protsessid ja neist õppida. ma arvan, et äh, võib ausalt öelda, et Euroopa Liidul võiks minna paremini, me võiks paremini tegutseda, kui me vaatame terava pilguga üle oma missioonid, siis me näeme, et kõik teevad vigu ja me peame neid vigu tunnistama, me peame olema avatud ja ausad kui me tahame oma kogemustest kasu saada. me peame mõtlema selle peale, kuidas meie tegevust jälg-, mõistetakse väljaspoolt. ja nii on meil, oleks meil võimalik oma tööd tublisti parandada, ma arvan, et ka see, see on ka teie jaoks oluline. ning lõpetuseks tahaksin üle vaada, vaate teha mõningatest äh, missioonidest ja operatsioonidest, äh, keskendudes neile, mis äh, pakavad, pakuvad siin kõige rohkem huvi. ja millega me kindlasti lähikuudel edasi tegeleme, Bosnia küsimus näiteks, kus loomulikult toimus sõjaline operatsioon käsikäes milline oli Altea ning samuti tsiviilmissioon, politseimissioon Euroopa Liidu poolt korraldatud. ning äh, võime rahulolevalt öelda, et meie sõjalised, sõjaline missioon, kus, milles osales kaks tuhat meest, hakkab äh, oma tegevust edukalt lõpetama ning äh, ja nüüd, nüüdsest on meie kohalolek ilmselt tunduvalt väiksemaarvulisem see üleminek tuleb läbi viia selliselt, et see ei tekitaks veelgi eh, pingeid Bosnias. samuti eh, peame koostööd tegema kõrge esindajaga, Euroopa Liidu kõrge esindajaga ja me peame tegema ka kõik selleks, et me aitaks eh, Bosnia-Hertsegoviinat edasi nende teel Euroopa Liitu. me soovime eh, teha kõik selleks, et kõrge esindaja eh, ametikoht oleks juba võimalik seal ära kaotada. Kosovos, siis ma arvan, et teie komisjoni on kindlasti informeeritud raskustest, mis seal on tekkinud. Ahvetis räägiti sellest möödunud nädalal. Te teate, et on juttu olnud vajadusest alla kirjutada politsei protokollile Serbiaga. samuti öö, äh, oleme, peame kõik tegema selleks, et et äh, meie missioon saaks selles keerulises olukorras võimalikult äh, elutervelt toimida kuid äh, peab ütlema, et see on mm, tubli missioon olnud, see on kõigi poolt hästi välja, äh, ta on väga hästi vastu võetud kõigi osapoolte poolt, kuid äh, samas olukord on olnud üsna keeruline. kuid samas kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ei ole täielikult seda missiooni toetanud, see on väga oluline just praegusel hetkel väga tähtis just nüüd, kus äh, peab hakkama arutama väga paljusid keerulisi küsimusi, mis puudutab erinevaid ette etniliste rühmade vahelist äh, suhtlemist. meie eesistujariigina kavatseme väga kindlaks jääda selle juurde, et millised on EU-leksi e äh, huvid ja neid kaitsta ja kavatseme olla kõigi etniliste äh, rühmituste äh, sõbrad äh, Kosovos koha peal. nüüd välisministrid rääkisid hiljuti üsna põhjalikult, millisest on Euroopa Liidu missioon Afganistanis. me oleme üritanud saada nelisada inimest Euroopa Liidu poolt koha peale ja väga raske on leida personali sellistele missioonidele saatmiseks. see õnneks on oluline ka, et kõik liikmesriigid omapoolse panuse annaks, praeguseks ei ole seda kahjuks tehtud. nii et eh, selleks, et see missioon selle, selleks, et see missioon saaks oma tööd edasi teha, on teie toetus väga oluline, et seda toetavad ka Ameerika Ühendriigid ja Afganistani valitsus. et missioon teeb ära väga olulise töö Afganistanis, koolitatakse välja eh, eksperte ja tehakse strateegilist koostööd eh, politseiga. ning eh, näiteks politseijõudude kohalolek Afganistanis aitaks vähendada sõjalist kohalolekut. nüüd Gruusia Euroopa Liit saatis äh, missiooni kiiresti koha peale, seda tehti kiiresti ja paljud olid üllatunud, et me lausa kahe nädalaga suutsime seda teha. intsidente pole, suuremaid intsidente pole toimunud, kuid samas nad tegutsevad väga keerulises olukorras ning see olukord ei ole läinud lihtsamaks pärast seda, kui ÜRO ja OSCE missioonid vägisi sealt välja saadeti seoses Vene-poolse koostöövalmiduse puudumisega. me üritame eh, Euroopa Liidu jälgimismissiooni eh, täpseid mandaate paika panna ning eh, asja muudab keer-, kõige keerulisemaks see, et me oleme kõige olulisem organisatsioon, mis praegusel hetkel tegeleb, tegutseb. nüüd meie tegevus Somaalia rannikul. see on olnud väga edukas missioon. liikmesriigid on osalenud ja kavatsevad ka edasi osaleda selles missioon, sellel missioonil. ning eh, see oli vastuseks eh, piraatlust, piraatide rünnakutele, mis eh, takistas ühtlasi ka rahvusvahelisel üldsusel humanitaarabi saata Somaaliale. meile on öeldud, et missiooni abi on olnud esmatähtis selleks, et eh, parandada Somaalia elanike elujärge. see on hea, see peaks edasi minema, kuid samas peaks seda täiendama ka suuremate jõupingutustega koha peal. peaksime üritama toetada üleminekuvalitsust eh, peame mõtlema selle peale, milline, mis on Somaalia elanikele kõige eh, tähtsam ning eh, peaksime mõtlema selle peale, mida me saaksime veel teha, kuidas piraatluse vastast võitlust eh, kombineerida teiste, teistsuguste tegevustega. praegu on olukord väga keeruline, lausa pahv plahvatusohtlik, kuid me teeme tihedat koostööd ÜRO ja Ameerika Ühendriikidega. ma ma arvan, et ma vist sellega lõpetan, väga palju on teisigi olulisi operatsioone ja missioone, kuid ma arvan, et ei tohiks lühemaks teha küsimuste ja vastuste sessiooni. suur tänu teile ja veel kord ootan huviga teie, mitte ainult teie küsimusi, vaid ka teie nõuandeid. suur tänu teile, härra saadik, see oli väga põhjalik ülevaade ning see kahtlemata tõstatas ka palju küsimusi ja kommentaare kolleegide seas enne kui annaksin sõna kolleegidele, oleks mul kaks küsimust, millele ootaks pikemat vastust. kõigepealt siis battle group, mis on küsimus, millega Rootsi on eesistujana väga põhjalikult tegelenud. miks äh, sellele heale kontseptsioonile pole tegevust järgnenud? kas teil on äh, meile midagi täpsemalt öelda ning eh, mis eh, puudutab eh, siis meie kohalolekut Somaalias ja võitlust piraatluse vastu, siis erinevad agentuurid on eritanud, esitanud erinevaid arvu, arvusid. ning mul oleks küsimus siis meie kokkulepete kohta Keenia valitsusega, sest tundub, et üks äh, probleemidest, mis äh, esile on kerkinud, äh, puudutab just nimelt õiguslikku, nende inimeste õiguslikku olukorda, kes on kinni peetud ja kes on Keeniale üle antud. see oleks siis minupoolne küsimus ja nüüd saab sõna härra Vanu Organ. uh, thank you very much uh,, chairman. suur tänu teile, härra esimees ja härra Skogile samuti suur tänu nii-öelda valgustusliku ülevaate eest EJKP olukorra kohta. nagu te ütlesite, mõned tähistavad kümne aasta möödumist selle programmi või selle organisatsiooni loomisest ja teine kategooria arvavad, et EJKP ei oleks, ei oleks tohtinud üldse sündida ja nüüd struktureeritult lähenedes, millised võiksid Euroopa Liidu tegelikult huvid äh, selles valdkonnas olla? teine küsimus, kuidas see seonduks meie suhetega NATO-ga ja see kinnise tee nende lahingugruppide kohta minu arvates on see äh, on see täiesti tühine teema ja ei seostu üldse meie ülejäänud tegevusega ja ma olen täiesti üllatunud selle koht-, selle üle, mida te rääkisite Afganistanist või mida te ei rääkinud. Afganistan on meie kõikide esmane mure praegu ja kui me nüüd seal asju õigeks pöörata ei suuda, siis tagajärjed puudutavad ju kõiki meid. nii nagu asju äh, on viimastel aastatel ja kuudel äh, aetud, äh, selle põhjal võib öelda, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja NATO riigid ja isegi neutraalsed riigid, kõik on ju aidanud kaasa ISAF-i missioonile Afganistanis. ma äh, olen kuulnud ka, et üle neljasaja rootslase osaleb ISAF-i missioonis kahe tuhande viiendal aastal, tähendab, äh, osalesite te seal, kahjuks äh, on ka Rootsi sõjaväelasi surma saanud seal, aga ma, mind üllatab see, et EJKP ei ole tähelepanu alla Afganistani võtnud. Te muidugi puudutasite kergelt ka siin EUPOL-i. minu meelest on ka EUPOL juba täiesti algusest peale olnud läbikukkumine, me oleme väga palju raha sellele kulutanud, aga me ei ole mingisugust tõhusat tulemit näinud. samas on vaja tõhusat treeningut, koolitamist, eh, Afganistani politseile, ameeriklased teevad sel alal väga palju, aga mind huvitab, kas, kas me teeme õigel moel ka koostööd ameeriklastega, kas me aitame neid nende jõupingutustes ja muidugi huvitab mind ka, kuidas Euroopa Liit oma tegevust Liit Afganistanis koordineerib, võib-olla me ei koordineeri piisavalt oma tegevust eh, või koostööd ameeriklastega. samas ma usun, et eh, Euroopa Liidul on ka tsiviilküsimustes oma sõna öelda ja ka Afganistanis kindlasti ülesehitus ja arendustöös ja eelkõige keerulistes julgeolekutingimustes olevates piirkondades, seetõttu oleks väga vaja koostööd sõjaväeliste ja tsiviilmissioonide vahel. ja me võiksime veel mitmest valdkonnast rääkida ja, ja näpuga näidata kitsaskohtadele, ma ei kavatse seda teha, aga praegusel hetkel minu meelest peaks ikkagi kogu tähelepanu kuuluma, teie tähelepanu kuuluma Afganistanile ja ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik palju tõhusamalt poliitikat ajada sellises valdkonnas, mis on meie kõigi jaoks võtmetähtsusega. suur tänu, härra Pasku, palun uh,! Thank you very much um,. Yes, perhaps we can tänu, võib-olla võib mõtlema, võib muidugi arvutada seda, kas see JKP on um, mot-, on motiveeritud oma tegevuses või mitte, kui ta igatahes ta on olemas, kui nagu ta juba olemas on, siis äh, oleks äh, hea, kui ta ka efektiivselt toimiks. oleks hea, kui seda võtaks arvesse meie Rootsi sõbrad ja kõik ülejäänud äh, eesistujad, ma olen nõus ka teie teiste mõtteavaldustega, kuid sooviksin veel öelda, et isegi pärast teie sõnavõttu on selge, et Dominic Massil oli õigus, kui ta ütles, et äh, et Atlandi ookean lahetab, lahutab kahte äh, piirkonda, kus ühes öeldakse jah, me saame, teises äh, öeldakse, et jah, me võiks saada. mis puudutab äh, siis need lahingrühmad. me peaksime selles osas üritama konsensusele jõudma, kui kiirreageerimisriik, mis kiirreageerimisrühmades osaleb, ei soovi, et tema väelasi kasutatakse, siis ei tohiks neid kasutada. ning teiseks, kas operatsioonid, kus me osaleme, ei ole sobivad äh, kiirreageerimisrühmadele, või siis kiirreageerimisrühmad äh, ei ole sobivad äh, missioonidele, kuid igatahes mingisugune probleem kusagil on. ning veel üks küsimus. koostöö NATO-ga on väga oluline ka selleks, et äh, kirjakäimisrühmad toimiksid, sest kõige hullem kõige hullem on see, kui e- ei, keegi ei saa enam aru, kas tuleb kasutada NATO kirjakeerimisrühmi või Euroopa omi. igatahes e, me peaks üritama selles osas kokku leppida. nii et jättes e, kõrvale poliitilised aspektid, kahtlemata on vaja paremat koostööd, kuid peale selle on ka tehnilisi, praktilisi aspekte, mida eh, tuleks arvesse võtta ning veel neljas punkt, eh, mis puudutab eh, siis me puudutab siis jälgimistööd merel, siis küsimus on selles, miks me oleme kaasatud, ilmselt seda on vaja mereline jälgimine peaks olema seotud konkreetsete, eh, konkreetsete aspektidega, näiteks looduskatastroofide likvideerimine, likvideerimine või illegaalse migratsiooni vastu võitlemine. ja teine küsimus on see, et mida, mis neist immigrantidest saab hiljem, et kui me nad kinni püüame, peame nad ju kuhugi viima nii et küsimus ei ole mitte ainult jälgimises, vaid küsimus on ka selles, mida me teeme nendega, keda me jälgime, kuidas seda olukorda lahendada, ma arvan, et me peame siin terve selle mõtteahela läbi mõtlema. ning veel. paljud Euroopa Liidu liikmesriigid endiselt arvavad, et kaitse ja välispoliitika on riiklikud poliitikad, kuid ja samas on siiski võimalik raamlepinguid sõlmida ja sellega me peaks ka tegelema. ja mis puudutab lennutusküsimusi, siis äh, kahtlemata me peaksime sellega tegelema, muidu vastasel korral äh, tuleb keegi teine, kes meie eest tegeleb. just, Svoboda. suur tänu, härra Svoboda, palun. suur tänu, tulen selle juurde, mida ütles härra Pasku, et Äh, Afganistanis ei saa me öelda, et jah, me saame teha, vaid me ütleme, et jah, me peaksime midagi tegema. mul on kaks küsimust. esimene puudutab neid kiirreageerimisüksusi. Te ütlesite, härra Skog, et äh, need üksused on loodud selleks, et neid ka kasutataks, et siiamaani ei olevat seda tehtud suisa kuid või isegi aastaid ja minu küsimus on sellepärast, et kas te saate nimetada konkreetseid juhtumeid minevikust, kus me oleksime pidanud neid üksuseid kasutama või rohkem kasutama, näiteks Tšaadi missioonil? millised on need konkreetsed juhtumid, mil me oleks pidanud neid kasutama ja teiseks järelevalve. see on minu arvates väga tähtis küsimus ja selleks, et veenda Euroopa Liidu kodanikke äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika tähtsusest on äh, see üks võimalusi näidata neile, kui tähtis on, et Euroopa Liit midagi teeks koostöös NATO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. tegemist ei ole küsimusega, mis puudutab kas ainult NATO-t või mõnda üksiku riigi, mõne üksiku riigi valitsust, see on küsimus, mis puudutab meid kõiki, rääkides piraatidest kuni keskkonnaküsimusteni Äh, tahaksin teada, kuidas see töötab, kas äh, see süsteem töötab, kui tõhus see on ja kas äh, te olete mõelnud sellele, et kasutada seda küsimust, et veenda, mitte nüüd võib-olla küll härra Van Ordenit, aga võib-olla teisi Euroopa Liidu kodanikke Euroopa Liidu tähtsusest, sest äh, sellel tasandil on tõesti tegemist küsimusega, mis puudutab nii militaarseid kui tsiviilküsimusi, keskkonnaküsimusi ja ka teisi küsimusi, nii et äkki saaksite selgitada seda, ka seda, kui rahul te olete praeguse koordineerimistööga ja kuidas seda parandada, aitäh! suur tänu, härra Kaaler ja siis vastab esimesele küsim-, küsimuste ringile ka meie saadik. Zofile suur tänu, härra esimees, nüüd on siin juba väga palju küsimusi esitatud kiirreageerimisüksuste kohta, sellepärast ma ei julgegi peaaegu mitte midagi enam öelda. minu küsimus on järgmine. millised millistest vastuargumentidest nende üksuste kasutamisel tuleb praegu üle saada selleks, et meil oleks võimalik neid tõesti kasutada? mida saaksid liikmesriigid, kes peaksid äh, üksuseid saatma, siis tegema selleks, et oleks ka võimalik tõesti teha? ja muidu suur tänu teile selle väga laiapõhjalise ettekande eest ja sellest, et andsite meile informatsiooni oma prioriteetide kohta. mina tahtsin veel ühe küsimuse esitada ka EUPOL-i operatsiooni kohta Afganistanis. seda siin mainiti ka ja rääkisime sellest, et koolitatakse välja politseid, ning nüüd on välja tuldud ideedega, et võib-olla tuleks selle missiooni kontseptsiooni muuta. võib-olla oleks võimalik meil USA-ga kokku leppida selles, kes mida teeb. ja teine küsimus, sarnane. meil ei ole Afganistani puhul keskriiklikku tugevat äh, traditsiooni midagi sellist pole seal varem olnud, nii et nüüd, kui me saadame politseiüksused erinevatesse piirkondadesse, siis inimesed äh, leiavad, et politsei on midagi võõrast, keegi, kes on sisse tunginud. võib-olla oleks meil vaja politseid koolitada detsentraalselt ehk siis kohalikul tasandil. ja seal täpselt, kus see, need politseiüksused hiljem siis ka oma tööd alustavad. ja siis veel üks küsimus kui teie nüüd lahkute, siis on meil päevakavas veel arvamuste vahetus proua Gianellaga, rääkimaks massihävitusrelvadel reviku tõkestamisest ja vastava lepingu ülevaatamisest. me, mis te arvate, kui kaugele me oleme jõudnud massihävitusrelvade tõkestamise küsimuses? ja selles osas, mis puudutab nüüd neid uusi läbirääkimisi uue lepingu osas. aitäh! Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce premier suur tänu ja nüüd, härra suursaadik, palun vastake esimesele küsimuste voorule. suur tänu, annan oma parima muidugi, et vastata ja kommenteerida neid küsimusi ja loomulikult võtan ka arvesse teie soovitused. kõigepealt lahingrühmadest mulle tundub, et võib-olla on poliitiline nii-öelda kohustus erinevates tingimustes erinev olnud, näiteks meie, rootslased, oleme väga palju investeerinud põhjalahingurühmadesse. see oli minu arvates üsna kasulik investeering meie pidasime seda oluliseks, aga ei tekkinud niisugust olukorda lihtsalt, kus seda oleks vaja läinud. samas olime meie teinud investeeringuid eesmärgiga kasutada neid. ma ei ole kindel, et teised liikmesriigid vaatavad kogu protsessi samal moel. võib-olla nad annavad mingisuguse oma panuse lahingrühmadesse aga kui äh, seda ei kasutada, siis, kasutata, siis, siis, siis ei teki ka probleemi. väga oluline küsimus on finantseerimine. kui riigil ei ole isegi äh, oma mehi selles lahingrühmas, siis ikkagi eh, kõigi jaoks, Euroopa Liidu jaoks tervikuna läheb ikkagi niisuguse missiooni väljasaatmine palju maksma ja võib-olla see ka eh, takistab niisuguste missioonide lähetamist. Eh, kõige tähtsam muidugi on niisuguste lahingugruppide rakendamine ja siirdamine nii kiiresti kui võimalik. Euroopas muidugi Äh, on võimalused strateegiliste õhusildade loomiseks. seega äh, ja muide, see puudutab ka NATO-t, äh, me saame saata vägesid, aga kuidas neid maandada, kuidas õigesse paika saata need strateegilised väeosad, see on suur küsimus, kui me nüüd tõesti lepime kokku, et lahingrühmasid tuleb kasutada, võib-olla me peaksime paindlikumaks muutma nende kasutamise korra, sellepärast et võib-olla ei ole vaja alati saata äh, tervet lahingrühma, võib-olla me saaksime mingisuguse elemendi äh, saata näiteks Tšaadi äh, teatud sõjaliste manöövrite korraldamiseks, võib-olla oleksime saanud teha mingisuguse valiku nendest lahingrühmadest meil on kaks niisugust rühma ja teisest, teisest küljest see on ka strateegiline reserv teistsuguste operatsioonide jaoks, me võiksime seda arvestada, aga seda ei ole veel tänaseni arutatud. aga võib-olla ei olegi vaja. ja nüüd need kommentaarid, mis Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika EJKP kohta esitati. muide, Kongo Rahvavabariigis oli olukord omal ajal väga keeruline. kahjuks oli olukord lausa plahvatusohtlik eelmise aasta lõpus ja e, seetõttu saadeti e, kiri ÜRO peasekretärile, et Euroopa Liit võiks oma lahingrühmad sinna saata. osad muidugi äh, arvasid, et seda mõtet tuleks toetada, teised arv-, olid skeptilisemad, ähm, kolmandad arvasid, et küsimus lihtsalt lahenes Kinshasa ja Kigali kokkuleppega. aga ma ei tea, võib-olla oleks siiski lahingrühm küsimuse ka lahendada suutnud, et igal juhul sellises olukorras lahingrühma võimalust arutati aga seda ei kasutatud, seetõttu tuleks arutada, mikspärast osad on poolt ja teised ei ole poolt. millest selline olukord tuleb? ja Keenia ja Somaalia operatsioonide kohta tahaksin öelda, et meil on kokkulepe Keenia valitsusega, et EUFOR Atalanta kinni võetud piraadid viiakse kohtu ette. siiamaani me oleme rahul olnud sellega, aga on ka arutatud inimõiguste küsimusi. Keenia on lubanud inimõigusi järgida. kindlasti peame seda protsessi jälgima ja vahepeal tuleb arutada, kuidas on võimalik sarnaseid lepinguid ka sõlmida Seychellidega, Tansaaniaga, selleks et Euroopa Liit äh, saaks ka piraadid lõpuks kohtu ette viia, kui saaks sellele kaasa aidata. ma tean, et Euroopa Komisjon on püüdnud aidata Keeniat selle, et Keenia võimekust tõsta. mõned riigid, me teame, omavad väga nõrku justiitssüsteeme, neil lihtsalt pole vahendeid meie abistamisel niisuguses protsessis, seega Euroopa Liit on lubanud abi nendele riikidele. ja selle kallal me ka töötame ja nüüd EJKP-st edasi rääkides tahaksin öelda, et ähm, me tahaksime edasi arendada EJKP-d, sellepärast et me usume sellesse, mitte sellepärast, et ta on olemas. me usume, et see poliitika on olnud edukas. ma näiteks ei kujuta ette, et NATO oleks saanud mingit rolli mängida Gruusias või Atšes või võib-olla muidugi te ütlete, et Euroopa Liit poleks üldse pidanud sinna minema, aga nendes kahes riigis on Euroopa Liit siiski oma ülesandeid edukalt täitnud. muidugi võiksin täpsustada ka Afganistani küsimuse osas, aga eh, rääkigem siis EJKP eh, e missioonist, nelisada politseinikku on praegu Afganistanis, ma kuulasin ära teie kommentaarid ja see missioon muide on oluliselt äh, paranenud, ma olen näinud, kuidas nad tegutsevad, kuidas nad töötavad, äh, äh, meil on siseministeeriumi esindaja Afganistanis, ta on rääkinud meile, et ta teeb strateegilist koostööd afgaanidega. kas me peaksime keskenduma kohaliku tasandi koostööle? võib-olla tõesti, aga meie ees seisab tõeline dilemma, sellepärast et seal on olemas juba NATO, NATO ja ISAF ja EUFOR seetõttu tahaksin öelda, et me peaksime praktiliselt lähenema koostööle NATO-ga, me ei saa ära oodata, millal ükskord poliitiline lahendus eh, tuleb. seetõttu tahaksime selle algatusega edasi minna ja tagada selle, et kui asi puudutab Euroopa Liitu, siis meie peaksime olema EJKP läbi eelkõige niisugune organisatsioon, kes võtab vastu ka teise, teiste organisatsioonide ja riikide pakkumised, Norra, Türgi ja nii edasi, me peame tagama selle, et me oleme iga päev avatud, avatud sellises protsessis, kus ka mitteliikmesriigid tunnevad, et nad saavad oma panuse anda. Rootsi muide ei ole NATO liikmesriik, aga ikkagi saadame me eh, oma mehi ISAF-i, Afganistani ja mujale, sest me soovime, et eh, see organisatsioon oleks avatud ja nüüd Afganistanist kõneldes tahaksin öelda, et äh, me tõesti tegelikult äh, oleme Afganistani eritähelepanu alla võtnud, äh, paneme rõhku sellele piirkonnale, sest kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on seal kaasatud, kas kahepoolse kokkuleppega või mingite mitmekülgpoolsete kokkulepetega meie eh, oleme püüdnud kanaliseerida ressursside jõudmist Afganistani, aga me oleme ka näinud, et eh, koostöö siiski on väga fragmenteeritud. Euroopa Liit saab kindlasti abistada kaasa töö koordineerimisel. Eh, ameeriklased kasutavad oma termid selle kohta, aga Euroopa Liit peab tagama selle, et, et et et võtmeküsimustes siiski tsiviilelanikkond meile ka vastaks ja välisministrid arutasid neid küsimusi paar päeva tagasi. ja see küsimus tuleb ikka ja jälle päevakorrale, kui me arutame, kuidas välja töötada täiustatud kava selleks, et me Pakistanis ja Afganistanis ja üldse kogu regioonis äh, tõhusamalt tööd saaksime teha see teema on kindlasti meie tähelepanu all, see ei ole ära unustatud, aga nüüd tahaksin rääkida merejärelevalvest. kindlasti võib ka selles valdkonnas koordineerimistööd tõhustada, keskkonnakaitse, kalanduspoliitika, rannavalve, merepolitsei, kõik võivad koostööd teha. muide, meie vaatame oma nii-öelda vaatenurgast seda ja püüame oma mudelit ähm, vaadelda nii-öelda Läänemere koostöö seisukohast. meie tahaksime, et kõik need erinevad süsteemid töötaksid sünkroniseeritult, me saaksime raha kokku hoida. miks mitte kasutada teatud informatsiooni, mis me saame tsiviiloperatsioonidest või allikatest ka sõjalises kontekstis ja vastupidi. seega Eh, siin on võimalik eh, läbivat koostööd teha ja me alles alustame sellise lähenemise rakendamisega, me tahaksime kõik eh, teemad eraldi läbi võtta ja siis vaadata, millist sünergiat on võimalik saavutada. muidugi, osa puudutab Euroopa Liitu otseselt, osa regionaalset koostööd. mulle tundub, et arenguruumi kindlasti selles valdkonnas on ja kui ma tagasi tulen detsembris teie juurde, siis saame juba vaadata, kuidas need asjad on edasi arenenud. Anneliise Janela kindlasti oskab paremini kõnelda tuumarelva piiramislepingust. tahaksin lihtsalt mainida, et rahvusvaheline olukord on äh, paranenud soovitakse edasi minna nende küsimustega, mitte ainult USA administratsiooni sooviga äh, sõlmida uus tuumarelva tõkestamise leping, aga äh, me tahaksime siiski ka teisi riike maailmas, äh, mitte ainult siis Atlandi või ühine, et nad ühineksid ähm, Atlandi ühese, ülese koostööga. aga nagu ma ütlesin, Janela kindlasti teab paremini rääkida nendest küsimustest, suur tänu. meil on veel kuus sõnavõtusoovi, palun tehke lühidalt suur tänu ja annan kõigepealt sõna härra Kirillovile. Thank you, chairman. Just very briefly. suur tänu, küsin lühidalt. ma olen nõus kolleeg Van Ordeniga, mis puudutab äh, olukorda Afganistanis äh, ja ka teiste kolleegidega, kes äh, ütlesid, et neil on kahtlusi. viimastel päevadel oleme näinud äh, kuidas üritatakse tõsiselt ka olukorda üle vaadata ja seda on teinud, tegemas ka USA. üheks eesmärgiks on otse loomulikult liikuda edasi, äh, kaasata afgaane ka erinevatesse tsiviilprojektidesse, teiseks üritatakse teha ka ülevaadet ja kolmandaks äh, panustatakse ka rohkem äh, koolitusele ja kohalike ressursside kasutamisele mina isiklikult arvan, et äh, me oleme näinud piisavalt äh, selle maa ajalugu. isegi seda nii Briti vaatenurgast, aga isegi venelased üritasid väga palju tsiviilobjekte ehitada. kuid mina arvan, et selle riigi rahvas ei soovi enam äh, välisriikide mõju all olla. Nad on näitamas üles algatust ka ise midagi ära teha. Talibani peavab ju Afganistani rahvas tegelikult vaenlaseks ma olen veendunud, et me peaksime rohkem panustama just intellektuaalsel tasandil sest minu arvates on meil võimalik äh, panna küll väga, panustada küll väga palju erinevatesse ressurssidesse, kuid me peaksime arvestama selle riigi erineva kultuuri, religiooni ja muu sellisega. teine küsimus puudutab Kosovot. Te mainisite väga õigesti, et äh, on probleeme ja et neid tuleb arutada. eelmisel nädalal me arutasime seda küsimust ka Peeter Heviga, kuid äh, kuid nüüd oleme me eesliinil. meil on seal korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega tegemist ja seda on väga raske peatada. ja ma saan aru, et Uniki operatsiooniga üritatakse olukorda lahendada kuid minu meelest äh, iseseisvusliikumisel mingeid võimalusi ei ole, EUlik, EULEX on kohal, aga ne, neid rünnatakse, ma ei tea, kuidas saaks ühendust kohalike elanikega, muide, kohalikud kurjategijad on liht-, need gängsterid on seotud kõrgetasemeliste poliitikutega ja sellepärast arvasin mina, et ei olnud veel õige aeg Kosovole iseseisvust anda. sest nad võitlevad muidugi, võib-olla oleks olnud mingeid muid võimalusi ka, aga kui me oleme sellisesse olukorda jõudnud, nagu me oleme, peaksime me pidama silmas ka seda, et asjad võivad veelgi halvemaks muutuda ja võib tekkida probleeme. meil ei ole mingit põhjust optimismiks. näiteks vaadake, kuidas Saksa ametnikke seal süüdistati, justkui nad oleksid terrorismi vahitanud ilmselt ka see teema jääb meie tähelepanu alla veel pikaks ajaks ja me teame, et see ei ole kerge. suur tänu, palun tehke lühidalt oma kommentaaridega Kosovo küsimusega, me siin pikalt ei saa tegeleda. me tahaksime, et kõik saaksid sõna ja me saaksime ka sõna anda härra suur, suursaadikule. palun, järgmine kolleeg. suur tänu, teen lühidalt sest ka teie enda ettekanne, härra suursaadik, oli päris põhjalik. mina olen teiega nõus selles osas, et te ütlesite, et ühine välis, ühise välisjulgeolekupoliitika esimesed kümme aastat on olnud päris edukad. aga tahaksin tulla ühe aspekti juurde, mida me peaksime rohkem arvestama just sellepärast, et Äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika areneb edasi ja praegusel hetkel mulle tundub, et tema kasvufaasis on ta jäänud natukene toppama. meil oleks vaja vahendeid selleks, et informatsioon oleks kõigile kättesaadav ja minu arvates ei ole seda piisavalt tehtud, seda ka selles osas, mis puudutab äh, erinevate sõjaliste operatsioonide ettevalmistamist. võib-olla oleks meil vaja paremat struktuuri selleks, et Äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat tugevdada. ma tahaksin teada, kas teie arvates on meil olemas äh, piisavalt vahendeid või kas neid vahendeid tuleks äh, tugevdada? Tsitšeni analüüs selles osas, mis puudutab tuumarelvade levikut. tegemist on küsimusega, mis mida tuleks arutada. ja ma arvan, et äh, tahaksingi teada, mida teie ette pakute. Ja się dostosuję do apelu przewodniczącego, więc w związku z tym... Härra Semke, palun. Te tahtsite, et ma räägiks lühidalt. Nii et äh, ma teeks ühe kommentaari, esitaks ühe küsimuse kõigepealt minu märkus. on väga hea, et äh, Rootsi eesistujariigina soovib äh, eri, äh, kiirreageerimisrühmade küsimusega tegelema, nii, tegeleda. ma arvan, et julgeoleku seisukohast on kohutav, kui jätame mulje, et me teeme midagi, samas midagi tegemata. ma arvan, et ühtsed kiirreageerimisrühmad on kõigest virtuaalsed. väga paljud riigid on vabatahtlikkuse alusel otsustanud neis rühmades osaleda ja ometigi ei ei ole märkigi sellest, et selliseid kiirreageerimisrühmi kasutataks. me peame otsustama, kas me soovime eh, eh, omada tegelikke toimivaid ehm, kergekäimisrühmi või üldse viskame püssi põõsasse ja ei äh, tegele selle küsimusega enam edasi. nüüd minu küsimus, mis on äh, seotud praeguse olukorraga Euroopa Parlamendis, kus äh, me töötame, võttes arvesse kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet ning seal on mõeldud, seal on ka mõeldud vahenditele eh, julgeolekumissioonide elluviimiseks. kas te olete selle esialgse eelarvega tegelenud? milline on teie nägemus sellest ja kas teie eesistujariigina oleks eh, ettepanekuid selle kohta, kuidas eh, seda eelarvet kõige paremini ära kasutada? suur tänu, härra Nikolas. suur tänu teile suur tänu teile teie sõnavõtu eest. mis äh, puudutab äh, EJKP-d, siis see on väga oluline, et äh, kõik saaks aru, et kogu maailm saaks aru, et need missioonid on efektiivsed ja et nende läbiviimine toob lõpuks endaga kaasa rahu, on vaja, et nad oleks efektiivsed. kiirreageerimisrühmad on valdkond, mida peab tihedamalt analüüsima. oleme nendest üksustest juba aastate jooksul ka rääkinud. arvan, et praegusel hetkel on neid rühmitusi liialt palju, hoolimata sellest ei kasutata neid. lisaks sellele on riigid, kõik, riikidel ka vetoõigus nende rühmade lahingusse saatmise eel. nüüd, mis puudutab mere jälgimistegevust, siis valvetegevust merel, siis ma arvan, et me peaksime selles osas tihedamat koostööd tegema. Te ütlete siit, et võib-olla selles sektoris ei ole väga palju ära tehtud, kuid ma arvan, et me peame tegema, liikuma sammu kaupa edasi, ma arvan, et eh, me peaksime üritama võimalikult eh, kiiresti edasi liikuda Rootsi eesistumise ajal. ma, kolmandaks, eh, ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika on minu meelest väga oluline. kui me koostööd teeme, siis võib loota ka, et me suudame välja töötada välis, ühtse välispoliitika, mis oleks kõigile osapooltele kasulik. Thanks very much uh,, president Howitt, palun. suur tänu. Äh, ma olen käinud ise EJKP tegevust vaatlemas.